επανερχόμαστε στη συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο... Niisiis äh, alustame äh, oma järgmist päevakorrapunkti ja selleks on äh, nõukogu ja komisjoni avaldused Amazonase metsatulekahjude kohta. ja nõukogu nimel saab nüüd sõna proua, proua Tuppurainen, palun mr president lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. ma arvan, et ma ei ole ainus, kui ma ütlen, et see teema, mida me täna arutame, metsatulekahjud, mis praegu hävitavad Amazonase metsa, on meie kõigi jaoks väga murettekitavad tulekahjud on meie tragöödia, mitte ainult nende inimeste tragöödia, keda need otseselt puudutavad, vaid laiemalt kogu planeedi ja kliima jaoks ma äh, pean rõhutama, kuivõrd oluline on Amazonase vihmametsa säilitamine kliimamuutuste vastu võitluses. Amazonase vihmametsad on ka liikide poolest väga rikkad. see on äh, koduks ühele kümnendikule kogu maakera liikidest metsade maharaiumine, mille on põhjustanud inimesed, samuti metsade kadu, mis tuleneb kliimamuutustest, on väga tõsine oht. see toob kaasa liikide ja troopiliste vihmametsade kadumise. Need tulekahjud on otseselt seotud sihipärase metsade maharaiumisega. kahjuks tuleb murega tõdeda, et need tulekahjud on viimastel päevadel olnud veelgi suuremad nii Brasiilias kui ka Paraguay's ja Boliivias. Need metsatulekahjud saastavad väga tõsiselt õhku, tapavad paljusid metsa, metsloomi ja taimi Amazonase vihmametsades ja sunnivad põlisrahvaid oma kodupaikadest lahkuma Euroopa Liidu liidrid ja ülemaailmsed kliimameet-, Global Climate Action, metsade kaitsmine on kõik meie prioriteedid. metsatulekahjudel on laastav tagajärg inimestele ja loomadele. me sõltume metsadest selleks, et säilitada liigiline mitmekesisus, piirata kliima soojenemist ja tagada inimestele töökohad ja elatus ehm, metsad annavad ka olulise panuse Euroopa Liidu eesmärkidesse saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend. Te arutasite ettevalmistusi USA kliimatippkohtumiseks täna hommikul ja meie täna pärastlõunane arutelu on selles kontekstis samuti väga oluline. sõltumata nendest meetmetest, mida Euroopa Liidu tasandil siiani on äh, rakendatud ja lubadustest, mida rahvusvahelisel tasandil on antud, metsade maharaiumine ja metsade halvenemine on suurenemas. laastavad tulekahjud Amazonase regioonis on näidanud, et me peame suurendama oma jõupingutusi. see on vare-, veelgi olulisem kui varem aprillis kaks tuhat üheksateist võttis nõukogu vastu järeldused edusammude kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu metsastrateegia ellurakendamist. sellega seoses rõhutas nõukogu, kui oluline on, et see strateegia tagaks Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitika ja sidususe ning edendaks metsade jätkusuutlikku majandamist. põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu arutab äh, järgmisel kuul seda, äh, mida tuleks teha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nende strateegia äh, rajaneb samadele põhimõtetele, aga kaalub ka uusi arenguid liikmesriikide ja rahvusvahelisel tasandil nõukogu ja Euroopa Parlament on hiljuti eh, saanud komisjonilt ka kauaoodatud teatise, mis puudutab Euroopa Liidu meetmete tõhustamist selleks, et kaitsta ja taastada maailma metsi. me vaatame läbi prioriteetsed tegevused, mis selles raportis on välja pakutud eh, ja ootame ka teie mõtteid selles küsimuses. nõukogu teeb tööd selleks, et anda tagasisidet nõukogu, komisjoni teatisele ja loodame detsembris kaks tuhat üheksateist vastu võtta ka vastavasisulised järeldused. arvestades seda, et eh, metsade maharaiumise stiimulid tulevad ka väljaspoolt metsandussektorit, eh, tahame keskenduda ka seotud valdkondadele nagu põllumajandus, keskkond ja kaubandus me ootame äh, teie reaktsiooni sellele teatisele ja usume, et see annab äh, olulise panuse tulevasele metsa, metsandusalasele tegevusele. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks tahaksin rõhutada, et metsatulekahjud Amazonase regioonis on pakiline globaalne kriis, mis äh, nõuab tõhusat rahvusvahelist reageerimist tihe koostöö Amazonase regiooni riikidega on otsustava tähtsusega. Need riigid nagu Brasiilia või peavad reageerimist juhtima, aga nad peavad olema ka oma kohustuste kõrgusel. ma kutsun Amazonase äh, regiooni riike ja nende riikide juhte üles tegutsema kiiresti meie oleme valmis tegema koostööd härra Bolsonaro ja teistega Euroopa Liit on valmis neid toetama, aga me vajame tegusid ja vajame neid praegu. nõukogu eesistujana on Soome valmis äh, koos teiste riikidega analüüsima, kuidas anda oma panus kõige paremini. Euroopa Liidu ministrid Helsingis toimunud mitteametlikul kohtumisel augusti lõpus seda teemat arutasid, välisministrid jõudsid äh, kokkuleppele, et olukord on tõsine ja rõhutasid, et meil on vaja koordineeritud ja kõikehõlmavat Euroopa Liidu lähenemist, et selle kriisiga toime tulla. eesistujamaana teeme meie kõik, mis meie võimuses, et tagada ühtne, järjekindel ja tõhus Euroopa Liidu tegevus selles küsimuses. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! ja nüüd härra Vella komisjoni nimel, palun. aitäh, lugupeetud president. aitäh eesistujamaale, kallid kolleegid, parlamendisaadikud. täna seisame silmitsi ülemaailmse liigilise mitmekesisuse ja kliimakriisiga, mis mõjutab meie elusid, meie majandust ja meie tulevikku. praegused metsatulekahjud kogu planeedil Äh, tekitavad äh, tohutul hulgal CO kahte, äh, süvendades kriisi mitte üksnes Amazonase regioonis, vaid ka teistes maailma paigus, nagu näiteks Siberis. aga Amazonase regioon on unikaalne. sealsed metsad on ainulaadsed selle hapniku seisukohalt, mida me hingame, liigilise mitmekesisuse seisukohalt, meie planeedi tervise seisukohalt ja seetõttu olen ma tänulik, et te olete oma tegevuskavas sellele teemale nii palju tähelepanu pühendanud metsade maharaiumise peatamine on äärmiselt oluline selleks, et peatada liigilise mitmekesisuse vähenemine, et tulla toime kliimamuutustega ja saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku tegevuse arengukava ja kohustused, mida me Pariisi kliimaleppe raames võtsime Äh, metsade hävimisel on suur äh, mõju stabiilsusele ja turvalisusele, inimeste elule, kliimale, liigilisele mitmekesisusele ja äh, nii kohalike ela-, inimeste elatisele kui ka kogu planeedile. Euroopa Komisjon aitab probleemiga tegeleda Amazonase riikides, keda need metsatulekahjud mõjutavad ning on pidevas kontaktis sealsete võimudega, sealhulgas ka Brasiilia võimudega Äh, terve rida operatiivseid meetmeid on juba käivitatud selleks, et praegust olukorda parandada äh, pärast Boliivia taotlust on äh, erakorralise reageerimise koordineerimise keskus saatnud juba tuletõrjujate meeskonna sellesse riiki ja sellist abi oleme valmis pakkuma mis tahes mõjutatud riigile, kui nad seda ametlikult taotlevad Äh, Koperniku äh, hädakaardistamissüsteem on samuti äh, aktiveeritud, seda on kasutatud Brasiilias, Boliivias, samuti Peruus ja Paraguay's. tegem-, Euroopa Liit on rahastanud mitmeid arenguprojekte, mis on suunatud metsa- ja maakasutusega Amazonase jõgikonnas, sealhulgas ka Brasiilias sada kakskümmend kaheksa miljonit eurot on eraldatud ja me plaanime uusi meetmeid, kuni veel kakskümmend kaheksa miljonit eurot on plaanis eraldada. oleme tihedas kontaktis Kolumbia ja Brasiilia võimudega, kes on väga tõhusalt koordineerinud regionaalseid ettevõtmisi olukorraga toimetulemiseks. hiljutisel G7 tippkohtumisel valmistasime ette kõrgetasemelist Amazonase regiooni kohtumist Äh, mis toimub äh, ÜRO Peaassamblee raames. Äh, meie esmane prioriteet on tulekahjude vastu võitlemine, aga väga oluline on tegeleda ka alused põhjusteks olevate struktuursete probleemidega, nagu näiteks põllumajandus juulis võttis komisjon vastu teatise Euroopa Liidu meetmete tõhustamiseks selleks, et metsasid kaitsta selles teatises ähm, nähakse ette kõikehõlmavad meetmed, sealhulgas ka toetus jätkusuutlikule maakasutusele. Äh, see teatis näeb ette koostööd partnerriikidega selleks, et vähendada survet metsadele ja äh, soodustada metsade taastumist. meie Euroopa Liidu poole pealt üritame oma maakasutuse jalajälge vähendada me jälgime arenguid äh, nõudluse poole reguleerivaid ja mittereguleerivaid meetmeid äh, selleks, et vähendada seda riski, et meile tuuakse sisse tooteid, mis on seotud metsatulekahjude ja metsade hävimisega samuti tahame parandada metsade kohta olemasolevat infot, kaupade tarneahela kohta olemasolevat infot. meil on plaanis luua Euroopa seirekeskus metsade hävimise ja metsade seisundi halvenemise kohta. usaldusväärsed teaduslikud andmed on Euroopa Liidu strateegias väga oluline element koostöö partnerriikidega on samuti oluline, kas või selleks, et kindlaks teha, millised on pikaajalised äh, Äh, metsade maharaiumise tagajärjed. komisjon on pühendunud jätkusuutlikule meetmetele, mis on suunatud metsade maharaiumise vastu ja meie oleme valmis aitama neid, keda mõjutasid hiljutised metsatulekahjud Amazonase regioonis ja mujal meie planeedil. oleme neid valmis toetama igal moel, kuidas suudame ja tihedas koostöös nende riikide võimudega. suur aitäh teile, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja Rahvapartei nimel kaheks minutiks proua Mäkkinnas, palun. aitäh, president, tahaksin tänada proua Tupurainenit, et te keskendusite just nimelt äh, metsadele. meil on väga hea, et äh, teie eesistumise ajal me seda teemat käsitleme ma ei näe väga, kas mõni meie külalistest rõdul on äh, näinud neid metsatule äh, kahjusid, igatahes on väga oluline, et me sellest teemast kõneleme ja väga oluline on see, kuidas me ülemaailmselt saame teha koostööd, sest mitte ükski riik üksinda ei suuda seda probleemi lahendada. aga ajal, mil riigid soovivad olla suveräänsed, kas on üleüldse võimalik mitmepoolsust tugevdada ja mitte nõrgendada? Äh, näpuga kellegi peale näitamine ei aita, me peame äh, tunnistama äh, ka seda, milliseid edusamme me oleme teinud. Brasiilia poole pealt on viimasel ajal olnud edusamme, seitsme riigiga on sõlmitud koostööpakt, meetmeid on rakendatud, aga seda kõike pärast rahvusvahelise üldsuse survet. me kõik kannatame, kui Amazonase vihmametsad surevad ja see oht on olemas. Te rääkisite ohtudest juba üksikasjalikult. Te rääkisite, et komisjon peaks vaatama äh, poliitikat äh, ühtsusele ja sidusele. Äh, metsa raiutakse maha või hävitatakse selleks, et seda maad põllumajaks, maal põllumaaks kasutada. meie kirjutasime alla Mercosuri kaubanduskokkuleppele ja me peame vaatama, et Äh, kokkuleppes sisalduvad tingimused äh, leiavad ka järgimist meie Mercosuri partnerite poolt. Äh, meil ei ole vaja siin silmakirjalikku lähenemist ka ja ka meie eurooplastena peame ise oma sõnade kohaselt käituma, me peame tunnistama, et me pole alati ise ka metsa piisavalt väärtustanud ja võib-olla sellises alandlikus vaimus saame teha paremat koostööd oma kolleegidega Lõuna Areemikas ja mujal, sellepärast et Kongo jõgikonnas, Indoneesias, ka mujal maailmas ähm, põlevad metsad ja atmosfääri satub CO2 ähm, ja ma arvan, et see aja, arutelu on väga ajakohane ja ma tänan neid, kes sellel osalevad. Äh, suur aitäh. sotsiaaldemokraatide nimel saab järgmisena sõna proua Garcia Perez, palun. suur tänu, president, volinik Amazonase tulekahjud möödunud suvel olid äärmiselt traagilised. see on äh, rabanud, kurvastanud rahvusvahelist avalikkust, sest äh, sotsiaalne, äh, keskkonnaalane ja majanduslik kahju ulatub kaugemale Amazonase vihmametsadest. Need on ma maailma kopsud, seal on rohkem taimeliike kui üheski teises ökosüsteemis maailmas. peale selle elab seal üle miljoni eh, pärismaalase kes on, kes on suutnud seal jätkusuutlikult elada, hoolimata sellest, et nende kodusid on hävitatud aastakümnete vältel. ma, mul oli võimalus äh, kuu aega vabatahtlikuna äh, tegutseda seal vabaühenduste ka käsikäes, sest nad soovivad toetada Amazonase pärismaalasi äh, ning ma ei kujuta ette, kuidas äh, praegu need inimesed ennast tunda võivad. Amazonases ei, ei lõõma tulekahjud esimest äh, korda, kuid neid on kaheksakümmend protsenti rohkem kui minevikus ning äh, aina rohkem raiutakse metsi maha, kulda otsitakse ning sellega mürgitatakse elavhõbedaga vett ning pinnast see katastroof on seotud vastutustundetu tegutsemisega, kelle, milles on süüdi kliimamuutuse eitajad, keda me suurepäraselt eh, tunneme. härra Bolsonaro eh, kütab üles uut kullapalavikku eh, ning samas ta, ta kategooriliselt keeldub kuulamast neid, kes räägivad kliimamuutuste ohust ning muuhulgas keeldub ta kuulamast näiteks äh, Brasiilia äh, Energia ja Kosmoseinstituuti. praegu on olukord traagiline Amazonases, kakskümmend protsenti Amazonasest on metsadest tühjaks raiutud. peale keskkonnaküsimuste äh, on sotsiaaldemokraadid väga mures indiaani hõimude olukorra pärast. näeme, et nende vastane vägivald kasvab kogu Brasiilias. näeme, et nende pealikke mõrvatakse, näiteks Emira Waipi, Dilma Ferreira Silva ning Claudio Norcosta da Silva. Euroopa Liidust jälgime tähelepanelikult kohalikke jõupingutusi rahu, lahenduste leidmiseks ning eh, nii keskkonna kui inimeste kaitsmiseks ja kõigil aktivistidel on meie täielik toetus, teeme nendega koostööd, palume president Bolsonaro't, et ta käit-, täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, eh, mis on seotud eh, Pariisi kliimalepinguga ning samuti ka Mercosuri eh, lisaklauslitega, kui ta seda ei tee, isoleerib ta Brasiilia rahvusvahelisest kogukonnast ning Eh, praeguses arutelus eh, on vaja meeles pidada indiaani vanasõna ainult eh, alles siis, kui sureb viimane puu, kui kuivab viimane jõgi ja viimane kala on kinni püütud, saame me aru sellest, et raha pole võimalik süüa, aitäh. aitäh. uueneva Euroopa fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna härra Jussik ja ma tahan öelda, et äh, fraktsioonide esindajate sõnavõttude ajal ma sinise kaardi küsimusi ei luba. aitäh, president, äh, proua minister, äh, volinik, kolleegid. see suvi oli õuduste suvi, kui mõelda metsatulekahjudele me kõik olime šokis, kui nägime, kuidas Amazonase vihmametsad põlenesid, põlesid, aga šokk oli isegi suurem, kui Brasiilia president väitis, et tulekahjudes on süüdi vabaühendused, kes üritasid metsi kaitsta. tegelikult oli tema hoolimatu poliitika hoopis selle katastroofi põhjuseks. aga olgem ausad, metsad ei põlenud ainult Amazonase regioonis me olime tunnistajaks metsade põlemisele Siberist Alaskani. põlesid maakera kopsud ja loomade elu elupaigad. metsade hävitamine on ülemaailmne probleem, aga on aeg, et me tunnistasime, et meie oleme osa sellest probleemist me üksnes ei tekita kasvuhoonegaase, vaid meie poliitika, meie kaubandus, meie korrakaitse on samuti süüdi. aeg on seda kõike muuta. on aeg, et meie koda tegutseks me peame ütlema, et Mercosuri kokkulepe praegusel kujul on problemaatik, aga väga odav oleks öelda, et lihtsalt kukutame selle lepingu läbi ja kõik probleemid on lahendanud. me peame minema palju rohkem süvitsi. uus Euroopa Komisjon väidab, et Euroopa roheline tehing on nende jaoks peamine prioriteet. asi ei peaks puudutama ainult Euroopat, asi peab minema kaugemale, see peab mõjutama kogu maakera kui me suhtume tõsiselt meie planeedi ja tsivilisatsiooni päästmisse, peame hoolitsema selle eest, et meie põllumajanduspoliitika ei aita kaasa metsade maharaiumisele, sellepärast et praegu ta seda teeb ka Amazonase metsades. me peame hoolitsema selle eest, et meie kaubanduspoliitika ei aita kaasa metsade maharaiumisele, sest praegu ta teeb seda. ja me peame hoolitsema selle eest, et meie energeetikapoliitika ei aita kaasa metsade hävimisele, sest praegu ta seda teeb meil on vaja seda kõike muuta, me peame seda tegema endi pärast ja oma laste pärast, aitäh. aitäh. ja proua Hautala Roheliste nimel saab järgmisena sõna. aitäh sihilikud metsatulekahjud Amazonase regioonis on olnud meile äratuseks ja nüüd me teame, et sellised tulekahjud toimuvad ka mujal, näiteks Kesk-Aafrikas, Kagu-Aasias ja mainin ainult kõige olulisemaid piirkondi. me teame, et kliimamuutustega võitlemiseks peame äh, püüdma vähendada CO kahte kõiki, kõigil võimalikel viisidel ja ainukene viis ongi metsade abil metsad aga muudetakse põllumaaks ja öelgem üks asi selgelt välja, Mercosuri kokkulepe äh, on suunatud soja, äh, loomaliha, kohvi ja teiste toodete ekspordi suurendamiseks, mis põhjustabki äh, metsade maharaiumist Amazonase Äh, regioonis. see leping ei sisalda praegu mingit mehhanismi, mis tagaks, et kliimaeesmärgid ja Pariisi kliimalepe äh, leiab austamist seal ei ole mingeid sanktsioone jätkusuutliku arengu peatükis ja ma tahaksin öelda, et komisjoni teatis metsastumise kohta äh, Äh, sisaldab minu jaoks ühte olulist asja, tuleb vaadata reguleerivaid meetmeid nõudluse poole peal, sest meil on väga vaja Euroopas seadusi, mis hoolitsevad selle eest, et Euroopa äh, tarbijad ei osta metsade maharaiumise tõttu toodetut ja mul on küsimus ka eesistujamaale Soomele. ma tean, et on otsustatud, et põllumajandusnõukogu, mis äh, metsast loomade hävitamise teatisega tegeldab. miks ainult Põllumajandusnõukogu, miks mitte ka Keskkonnanõukogu näiteks? suur tänu. ID fraktsiooni nimel härra Rože, kaks minutit. ja ma paluksin proua Haudalale samuti tulla ja asenda mind, sest mina tahan saada sõna kallid kolleegid, Amazoni metsad põlevad, me teame, et see on katastrofaalne, Prantsusmaa ähm, president Macron on vaikne ja Rahvusassamblee sooviks, et seda võetakse nii tõ sama tõsiselt kui äh, Sahara-aluse Aafrika oma. ja Emmanuel Macron, kes on suure tähtsusega riigipea, äh, peaks seda tegema. Mercosuri kokkulepe on Prantsuse põllumeestel olnud kahjulik ja Marine Le Pen oli selle vastu. me kõik oleme Mercosuri kokkuleppe vastu, sellepärast et see on kohutav leping Prantsusmaa põllumeestele. president Macron käitus samamoodi nagu Amazoni metsatulede kahju puhul. mitte keegi siin ei saa lubada endale seda, et sellised tõsised teemad meie planeedi jaoks äh, satuvad poliitikute mängude ohvriks. ja president Macron peab äh, Reuniori saare äh, prügiga tegelema ja samuti äh, radioaktiivsete, radioaktiivse ohuga Marshalli saartel ja Prantsusmaa Polüneesias. peab võtma tõsiselt Guyani kodanike keskkonnaküsimusi ning Amazonas muresid, võta, kannaks hoolt Sargassi, Martinici ja Guadalupe keskkonnakatastroofe. aga paistab, et Emmanuel Macron ei tee mitte midagi nende teemade puhul, vaid lihtsalt kirjutab alla Mercosuri kokkuleppele. suur tänu, kolleeg Roger ja annaksin nüüd sõna kolleeg Herman Tertšile, kes räägib Euroopa konservatiivide reformistide nimel, palun suur aitäh, ma kuulen siin, kuidas räägitakse muudkui Bolsonarost, keda äh, süüdistatakse äh, kogu Amazonase tragöödias, ärgem unustagem, et äh, siin me kipume mitte nägema palki selles silmas, mis meile lähemal on, sest siin räägiti sotsialistide poolt kulla otsimisest äh, Äh, kuid tegelikult toimub see Venezuela Amazonases põhiliselt äh, härra Maduro kontrolli all. ja äh, LN-i e Kolumbia, Kolumbia sõjaliste rühmituste kontrolli all Eh, Boliivias eh, on eh, põlenud kaks koma viis miljonit hektarit Boliivias, mitte Brasiilias, aga Boliiviast ei räägi mitte keegi, sest Evo Morales, kes on kok-, kokataime kasvatust laiendanud, on alustanud sellest, et kuivanud heina on hakatud põletama ja, ja sellest ei räägi keegi, siin räägitakse muudkui Bolsonarost. kiitukset edustaja Terts ja siit. suur tänu, kolleeg Terts, kuue fraktsiooni nimel sõna, saab sõna äh, kolleeg asepresident Papadimulis. suur tänu, kallid kolleegid. see, mida on öelnud nõukogu ning komisjon ning mida räägivad meile teadlased ning äh, meid ümbritsev reaalsus annab põhjust asuda tegudele, loobuda sõnadest. sõnadest üksi ei piisa, meil on vaja konkreetseid järeldusi, konkreetseid samme, peame avaldama survet selleks, et äh, Amazoni metsade hävitamine peatada. Amazon on maailma kopsud ja seetõttu ma leian, et kui arvud näitavad, et äh, praegu on kaheksakümne protsendi võrra metsade hävimine suurendanud ning äh, viima-, paari kuu jooksul on Amazoni hävitatud rohkem kui viimase kolme aasta jooksul, see tähendab, et vaja on lihtsalt veelgi jõulisemaid tegusid ning äh, see on häbiasi, et äh, selle teema puhul me ei võta vastu resolutsiooni ettepanekut, sellepärast et pani parem kui äärmusparempoolsed fraktsioonid on selles kokku leppinud, meil on vaja kasutada Mercosuri koostööd ära selleks, et avaldada äh, Bolsonaro'le äh, survet. suur tänu, kolleeg Papadimolis ja nüüd annan sõna kolleeg Kostas Papadakisele, kes on fraktsioonilisete kuuluvuse, fraktsioonilise kuuluvuseta liige. kohutav hävitustöö Amazoni piirkonnas on suurettevõtete tegevuse tagajärg. ja äh, Bolsonaro reaktsionaalne poliitika on suurendanud varasemate valitsuste tegevust ning äh, ilma ja selleks, et tööta kütuseid ning põllumajandustooteid, hävitatakse metsa lihtsalt täiesti kontrollimatult ja seetõttu peavad Euroopa Liit ning Euroopa valitsused midagi ette võtma ning selleks tuleb kasutada ära Mercosuri vabakaubanduslepingud. Äh, aga Rahvapartei tõttu ei ole meil Amazoni teemalist resolutsiooni ettepanekut tulemas paraku ähm, Amazoni tuleb kaitsta, tuleb kahju kustutada, mets taastada ning äritegevus selles piirkonnas täielikult lõpetada. suur tänu, kolleeg Papadakis ja nüüd saavad äh, enda nimel kõnelejad äh, sõna ja kõigepealt saab sõna Peeter Liise. suur aitäh, president, kallid kolleegid metsatulekahjud Amazonase regioonis on tohutu katastroof. ma toon ühe näite, Pariisi eh, kliimakokkuleppes eh, ei ole Brasiiliale seatud mingeid kohustusi vähendada tööstusest tulenevaid heitmeid või midagi muud. Eh, Pariisi lepe näeb ette üsna laialdasi võimalusi Ehm, ja äh, aga äh, ainult osadele riikidele ja see on väga tõsine pro probleem. ja tegemist on tõsise probleemiga, me peame rääkima tule, ka tulekahjudest Sibeerias ja Alaskas, mis hävitavad kliimat äh,, atmosfääri pääseb väga palju metaani ja see on, metaani ja see on veelgi ohtlikum kui CO kaks meil on äh, väga algelised arutelud, äh, osad nõuavad, et Mercos-, Mercosuri lepingule äh, tuleks lõpp teha, me võiksime lõpetada kogu kaubanduse nende riikidega, aga kas me oleme siis survevahenditega kuhugi kaugele jõudnud, kas meil on siis kontroll selle üle, mida Hiinad ja teised teevad? minu arvates on loomulik hoopis dialoogi tee. loomulikult tuleb avaldada ka survet, aga me peame siiski arukalt asjadega tegelema ja me peame vaatama probleemi juuri ja me peame ka oma oma vastutust tunnistama. me peame äh, ka äh, eeskujuga juhtima äh, ja meil on äh, vaja äh, tõsiseid jätkumeetmeid ja väga hea on, et me täna äh, mõlemal teemal metsades Euroopas ja metsades ka Amazonases resolutsiooni vastu ei võta, aga me peame hoolikalt mõlemal teemal kõnelema ja siis otsustama, mida me järgnevatel nädalatel ühiselt teeme, aitäh! suur tänu, kolleeg Liise ja kolleeg Miljan Talli, palun, poolteist minutit what we are speaking today is the world's suur tänu, juhataja, räägime maailma suuremast me-, vihmametsast, mis on viidud hävimise piirile. Amazon on meie jaoks oluline, sellepärast et see on oluline kliima jaoks ja tegemist on süsiniku neeluga ja kui Amazoni vihmametsad hävivad, siis kliimamuutuse protsess kiireneb ja täiendavat muret tekitavad sajad tulekahjud Arktika piirkonnas ja Arktika-alases piirkonnas. Nende tulekahjude tõttu on tekkinud sada miljonit tonni süsinikdioksiidi juba praegu. aga paistab, et rahvusvaheline üldsus ei tee piisavalt ja kui me ei vähendama heitmeid, siis äh, ülemaailmne kliima soojenemine jätkub ning tulekahjud ei kao kuskile. Amazoni äh, metsade kaitse on üks osa kokkuleppest, Mercosuri kokkuleppest ning selliseid sätteid tuleb jõustada. Pariisi kokkuleppe rikkad äh, allkirjastajad riigid, kes lubasid istutada süsinikku neelavaid puid, peavad seda tegema, me kõik kanname siin vastutust ning me peame muutma oma tarbimismustreid. meil on vaja tugevat Euroopa tasandi ning ülemaailmse tasandi te tegevust selleks, et midagi muuta. suur tänu! suur tänu, kolleeg Tali ja järgmisena saab sõna Nikola Stefanuta pooleteiseks minutiks, palun olge lahked. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, nagu te näete, on meie rõdul palju noori inimesi ja nende jaoks on kliimamuutus olulisem kui kunagi varem. metsatulekahjud ja looduskatastroofid ei ole enam teema, millega peaksid toime tulema liikmesriigid üksinda. kahjuks Amazoni metsatulekahjud on üks osa suuremast ülemaailmsest suundumusest. metsatulekahjude arv on kasvanud võrreldes eelmise aastaga ning kasv on olnud eksponentsiaalne augustis kaks tuhat kaheksateist oli meil kuusteist tuhat tulekahjut, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta augustis oli seitsekümmend üheksa tuhat metsatulekahjud ehk siis üle neljasaja protsendi kasvas see arv. Euroopa ei saa jääda kõrvaltvaatajaks, kui teised riigid kannatavad katastroofide all ning vajavad abi. ükski riik ei ole immuunne selliste katastroofide eest ja mitte ükski riik maailmas ei tule selliste katastroofidega üksinda toime. me peame ühiselt tegutsema selleks, et peatada sellised katastroofid ning taastada looduse olukord. sellised katastroofid kiirendavad kliima soojenemist ning me peame omaenda tsiviilkaitsereaktsiooni tugevdama ning suurendama oma võimekust looduskatastroofide puhul. me peame olema valmis toetama liikmesriike, kui liikmesriikidele satuvad silmitsi, riigid satuvad silmitsi selliste olukordadega praegusel hetkel on sisse toodud kärpeid ja nendest, need tuleb peatada, sellepärast et oluline ei ole mitte ainult metsatulekahjutid, see oluline on meie tulevik ja nende noorte inimeste tulevik, kes on praegu meie rõdul. suur tänu, kolleeg Stefanuta. kolleeg Janik Šadov, poolteist minutit, palun. suur tänu lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, sellele teemale saab läheneda kahe nurga alt, kõigepealt saab äh, Äh, teha seda tundeliselt, et kuidas saab, äh, kuidas nutta selle pärast, kuidas rahvas hävib, äh, kuidas metsad hävivad, mõista hukka Bolsonaro, kes tahab oma riiki muuta, kes tahab nüüd muuta Amazonast suurettevõtetele, valits-, valitsustele, korruptsiooni levikut saab hukka mõista homo, homofoobia, ksenofoobiat ja nii edasi ja nii edasi, aga teemale saab läheneda ka teistmoodi. ja see ei tähenda, et me loobuksime äh, tunnetest või hukkamõistmiseks, me pea, saame olla vastutustundlikud, lugupeetud äh, volinik, Mercosuri ja ühine po-, põllumajanduspoliitika ei olnud teie sõnavõtus käsitletud. Renew, Rahvapartei, sotsiaaldemokraadidki on öelnud, Mercosuri kokkuleppest tuleks kinni pidada, aga kui te ei näe, et Mercosuri kokkulepe millele Brasiilia on alla kirjutanud, sellepärast et nad tahavad soojat ning äh, liha, äh, veiseliha eksportida, siis see tegelikult tähendab seda, et äh, Amazonas satub ohtu, kui te ei näe Äh, seda, mida te teete ühise põllumajanduspoliitika, siis äh, te ei kanna oma vastutust, te ei osale selles, et me kaitstame. Te peate aitama neid äh, inimesi, te peate aitama Amazonase metsasid kaitsta ja kandma oma vastutust. suur tänu, kolleeg Shadow ja nüüd saab sõna Malin Björk palun. suur tänu. Amazonas on leekides ja tegemist on ju maailma kopsudega, mis äh, on selle märgiks, kas me või näitavad meile, kas me tuleme kliimamuutusega üldse toime või ei tule. kui metsad hävivad samasuguse tempoga, siis äh, üle ilma, üleilmne kliima soojenemine hävitab kogu meie planeedi. president vastutab selle katastroofi eest mitte ainult äh, tema poliitika, mis hävitab põlisrahvaid äh, ning äh, on kahjulik seksuaalvähemustele ja nii edasi, vaid tema tegevus on kahjulik kogu maailmale keskkonda ohustades. olen nõus eelkõnelejaga, nüüd tuleb lõpuks tegutseda ja seda võib teha erineval moel. üks võimalus on lõpetada Mercosuri läbirääkimised, toonitada, et Pariisi kokkulepe peab olema sidus siduv ning sellest tuleb kinni pidada, Amazoni maharaiumine tuleb lõpetada ja see peaks olema kindel kohustus. noored inimesed on juba nädal aega äh, meelt avaldanud ning nõuavad, et ka meie seda teeksime, me peame seda tegema. aitäh, lugupeetud kolleeg ja kolleeg Eleonora Evi saab sõna nüüd üheks minutiks, palun. suur tänu, president. meie kas meie eurooplastena oleme vastutavad metsatulekahjude pärast Amazonases ja mujal maailmas, sööme liha, kasutame palmiõli, eh, kasutame soja ja maisi loomasöödana ning see eh, avaldab kõik kolmandates riikides tohutut survet metsadele. seega meie esmane prioriteet peab olema Euroopa Liidu tarbimise vähendamine, mis äh, mõjutab otseselt äh, metsade olukorda. ei ole sugugi ka tühine asi see, et äh, maailmas on sada kakskümmend miljonit inimest, kellel ei ole süüa ja samas Euroopas on miljonid inimesed ülekaalulised. ise maailmas olevat neli miljardi, kaks miljardit inimest maailmas on ülekaalus äh, ja neli miljonit äh, äh, surevad ülekaalu tõttu. tihti heidetakse visatakse ära eh, ka eh, toiduaineid ja see kõik peaks olema nähtav ka meie ÜPP-s, kui soovime tõesti jätkusuutliku arengu eesmärke täita, siis peame selle peale mõtlema, eh, peame tegelema ka vähem nälja ning vaesuse vähendamisele ning diskrimineerimise vähendamise kogu maailmas. suur tänu, kolleeg Evi ja järgmisena saab sõna kolleeg Adam Jarubas pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu. me teame, et Amazon on äh, meie loodusvara ja see on leekides, mõningad tulekahjud on täiesti teadlikult süüdatud tulekahjud selleks, et äh, maad muuta karjamaaks ja loomulikult me peame olema väga ettevaatlikud oma arvamusi esitades, me teame, et meil on Mercosuri kaubanduslepe ja seda tuleks kasutada selleks, et rakendada mõningaid nendest sätetest, mis peaksid aitama tagada Pariisi kliimakokkuleppe austamist. me tahame säästlikku arengut ja tahame et oleks äh, säästlikud tingimused, millest peetaks kinni ka loomakasvatuses, nii nagu Prantsusmaal, Saksamaal ja Poolas. me teame, et Euroopa pangad investeerivad miljoneid eurosid Lõuna-Ameerikasse ja seda ka piirkondadesse, kus säästlikku arengut metsapiirkondades silmas ei peeta. nii et äh, Mercosuri sätted peavad olema tõhusad ning Amazoni metsatulekahjude küsimuses tuleb midagi ette võtta. seda tuleb aga teha niiviisi, et me ei äh, edendaks ebavõrdset äh, kaubandust ja, ja et meile tuleksid tooted, mis ei vasta Euroopa kvaliteedistandarditele. suur tänu, kolleeg Jarupas, järgmisena saab sõna Kati Piiri pooleteiseks minutiks suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, kohutavad metsatulekahjud on toonud tähelepanu keskmesse Amazoni põlisrahvaga, kus on seitse koma kaks miljonit inimest, kolmsada viiskümmend etnilist rühmitust, kuuskümmend neist täielikult, peaaegu täielikult isoleeritud ning nad sõltuvad meil vihmametsade rikkusest, aga nende elutingimused halvenevad kiiresti. valitsuse sponsoriseeritud sissetungijad tahavad metsa rahaks teha, metsasid põletatakse maha, neid raiutakse maha, need metsatulekahjud ei olnud sugugi juhuslikud. Need süütati selleks, et põllumajandusele, kaevandustele ja nii edasi nii-öelda pinda ette valmistada. metsatulekahjude arv on kasvanud pärast seda, kui viimane president ametisse astus ja tema poliitiline tegevus sunnib põlisrahvaid oma esiisade maa maha jätma sadad, sajad aktivistid on äh, protesteerinud selle vastu, aga see on olnud jutt kurtidele kõrvadele, me peame aitama neid. me peame kasutama oma ära, oma vajand, majanduslikke vahendeid, aga äh, ka läbirääkimisvõimalusi, et edendada inimväärikust, bioloogilist mitmekesisust äh, ja nii edasi. põlisrahvaste esindajad on öelnud, et et äh, mets ei ole mitte ainult meie jaoks põlismets, vaid äh, see on kõigi jaoks. suur tänu, kolleeg Piri ja järgmisena saab sõna kolleeg Anthony Hook, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Sao Paulo äh, mets mets, ähm, taevas on muutunud metsatulekahjude suitsust mustaks. metsad on meie kopsud ja Amazon ja meil kõigil vaja selleks, et hingata. põlisrahvad tahavad ainult oma põhilist inimõigust, et neid jäetakse rahule ja need tulekahjud hävitavad nende kodud. paljud minu valimisringkonna inimesed on meie poole pöördunud praegu ühend-, Kuningriigi parlament ei tööta, aga Euroopa Parlamendil on hääl. SKP on kasvanud äh, veerandi võrra kümne aasta jooksul äh, ja kas Mercosur, Mercosuri kokkulepe jääb jõusse pärast seda? härra Bolsonaro, kui sa põl-, põletad maha metsatule, metsad, Amazoni vihmametsad, siis äh, põletad sa läbi suhted Euroopaga. tulekahjud tuleb lõpetada selleks, et peatada meie planeet Um, um, um. suur aitäh, härra Hukk. Scott Cato esitas teile sinise kaardi küsimuse, oleksite te valmis sellele vastama? loomulikult, palun, Scott Cato, palun. kolm minutit. me saatsime me fraktsioonide ülese kirja proua Malmströmile, mis äh, Eh, pööras tähelepanu Bolsonaro eh, keskkonnavaenulikule poliitikale, kus ütlesime, et ei tohiks alla kirjutada kaubanduslepingutele, kui inimõiguste standardeid alla ei eh, kirjutada, ka Renew sellele alla ei kirjutanud, kas te olete nüüd valmis loobuma kaubanduslepingutest, kui ei garanteerita lepingutes inimõiguste ja keskkonnakaitset? ma ei tea sellest kirjast midagi Äh, arvan, et see äh, küsimus on liialt keeruline, et äh, see koondada jah-ei küsimusele või siis ühele kirjale, kuid igatahes peavad kaubanduslepingud ka kaitsma inimõigusi, õiglust, liberaalsust ning keskkonnakaitset. suur aitäh, härra Hukk. nüüd annan sõna Anna Kavatsiinile pooleteiseks minutiks, teil on sõna suur aitäh, president. Amazonas põleb ning iga minut sureb osake meie planeedist. Brasiilia president Bolsonaro äh, poliitika läheb vastuollu Pariisi kliimaleppega, inimõigustena. Äh, aga ka Euroopa poliitika on olukorra eest vastutav. viimasel aastal on eh, Euroopa Liit kuuskümmend tuhat tonni etanooli Brasiiliast importinud, samuti veiselihta, soja. iga päevaga eh, me tekitame üha suuremat kahju. Mercosuri kokkulepe Äh, veelgi aitab kaasa sellele, et rohkem hakatakse tootma veiseliha, metanooli, see tähendab, et Amazonase vihmametsad põlevad veel rohkem ja president Bolsonaro ütleb aitäh. me peame praegu vastutuse endale võtma oma planeedi eest, oma kliima eest meeleavaldused, mis tänavatele aset leidavad, suur kliimastreik, näitavad, et meie siin parlamendis peame võtma vastutuse, me peame Mercosuri pea, peatama ja me peame oma tarneahelatesse sisse viima nõuded austada inimõigusi ja keskkonda. praegu on aeg selle nimel tegutseda, aitäh! aitäh, proua Kavatsini härra Bushman järgmisena. aitäh, lugupeetud äh, president, juba äh, nädalaid põlevad Brasiilia vihmamehe metsad nagu ei kunagi varem ja äh, peapõhjuseks on meie põllumajandus. selline metsade põlemine võib kesta aastaid, see on kahjulik taimedele, see hävitab loomade elupaiku CO2 hulk atmosfääris kasvab ja see on vaid üks negatiivne tagajärg. Need tohutud kahjustused ökosüsteemi äh, hävitamine, seda saab nimetada ainult sõnaga ökotsiid. ÜRO äh, on äh, leidnud, et ökotsiid äh, on inimõiguste tõsine rikkumine ökotsiid peaks olema inimsusevastaste kuritegude nimekirjas, sest selle tagajärjed on katastrofaalsed. Äh, paraku ei äh, karistata selle toimepanijaid mitte mingil moel. sellel kõigel peab olema lõpp, aitäh. suur tänu, kolleeg Bushman. Kristof Hansen, äh, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president. sel suvel meie planeet äh, põles, äh, metsatulekahjud lõõmasid äh, Aafrikas, Aasias ja Ameerikas rohkem kui kunagi varem kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani on metsad põlenud, see ohustab meie turvalisust kogu maailmas härra Jadot on oma show ära teinud ja läks ära, eh, kuid me peaksime tegelikult arutama eh, seda, kuidas tasakaalustada kaubanduspoliitikat keskkonnapoliitikaga ning võidelda kliimamuutustega. Mercosuri assotsieerimisleping on suurepärane võimalus eh, survestada Brasiiliat, et ta täidaks oma kohustusi Pariisi kliimalepinguga seoses. see Eh, see tähendab, et tuleks võidelda illegaalse metsaraiega, nagu seda ütles Peeter Liise. lugupeetud daamid ja härrad, kaubanduspoliitika ei ole imerohi, eh, kuid sellest võib abi olla. näiteks eh, mitmepoolsete kaubanduslepingutega keskkonnaalaste toodete müümisel, samuti on vaja ka monitoorimissüsteeme ning äh, Äh, me ei tohi alla anda, peame lihtsalt äh, äh, veendunud olema selles, et sellel inimtekkelisel probleemil on ka inimtekkeline lahendus, aitäh. suur aitäh, härra Hansen, järgmisena saab sõna Jüte Uuteland, üks minut. suur aitäh. metsad annavad äh, maakerale hapnikku, need on maakera kopsud, nad on väga olulised kliima jaoks äh, ning äh, ülemineku jaoks jätkusuutliku ähm, tu-, tuleviku nimel, kuid teame, et, et metsad neelavad süsinikdioksiidi ja seega aitavad meil oma Pariisi lepingu eesmärke täita, samas me teame aga, et on meil võimalik eh, jätkusuutliku ülemineku nimel kasutada ka tehnoloogiaid. praegu aga vaatame Amazonase vihmametsasid, nad on, need on väga olulised, sest pole ilmaasjata eh, neid kutsutud eh, maakera kopsudeks. see neelab kaks miljardit tonni CO kahte aastas viis protsenti eh, maailma emissioonidest, see on kõige eh, suurem garantii Pariisi eesmärkide täitmiseks, eh, selleks et oleks võimalik teha, peame meeles pidama, et metsatulekahjud Amazonases on oht tulevikule ja peame tegema endast kõik, et vihmametsasid kaitsta, aitäh järgmisena saab äh, sõna Stefan Bijou, poolteist minutit. Äh, proua president, kallid kolleegid, tulen tagasi Prantsuse üle mere territooriumitelt ning tahaksin äh, anda edasi Amazonase rahvaste ahastuse appikarjed. see puudutab kogu inimkonda, kuid kõige Äh, äh, lähemalt äh, meenutab, puudutab see kolmesada tuhandet eurooplast, kes elab Prantsuse Guyanas, Amazonase vihmametsades. meil ning meie läheda, meie naaberriik on Brasiilia, see annab meile õiguse ja kohustuse tegutseda rohkem, et kaitsta Amazonast. loomulikult on küsimus, kuidas ähm, ja mis, kuidas ja mismoodi, kuid see tähendab seda, et meil on vaja parlamendi poolt astuda selgeid samme struktureeritult, koordineeritult ning peame tegutsema sidusalt ja tõhusalt. peame kasutama kõiki mõjutusvahendeid meie käeulatuses, et meil oleks selline Amazonase strateegia, mis äh, aitaks äh, Äh, jätkusuutliku arengu eesmärke täita ning äh, samuti äh, ka bioloogilist mitmekesisust säilitada, toetada kohalikke elanikke ning nende iidseid traditsioone ning loomulikult tuleb kasutada, täita ka kohustusi, mille esitavad meile Pariisi kliimalepingud. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna Baisaik Hut. suur aitäh kõik olid vapustatud, äh, nähes äh, kaadreid Amazonase äh, tulekahjudest. loomulikult õigusega räägime Mercosuri kaubanduslepingust, mis peaks tihendama kaubandussuhteid Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. ma soovitaks rahvaparteilastel lugeda neid lepinguid, kui te soovite Eh, ennetada eh, metsaraieid, siis te näete, et Mercosuri lepingus vaid kuskil väga sügaval joone all öeldakse midagi metsaraiete kohta. Öeldakse, et toetatakse eh, jätkusuutlikult kasvatatud metsadest pärit toetud ning toetada tuleb kohalikke kogukondi seega räägitakse ainult äh, toetusest äh, ja arendusest, äh, kuid muu osa Mercosuri kaubanduslepingust on täielikult siduv. see tähendab seda, et prioriteedid on väga paigast ära räägitakse rohkemast kaubandusest, aga kui jut-, kui juttu on jätkusuutlikkusest, siis räägitakse toetamisest ja abist. kas te soovitaksite seda sõnastust muuta, et meil oleks siduvad reeglid selle nõrga väljendusviisi asemel, mis meil praegusel hetkel Mercosuri lepingus kasutusel on. suur aitäh. järgmisena saab sõna Emmanuel Morel. suur aitäh, proua president. oleme kõik sügavalt vapustatud sellest, mida äh, näeme Amazonias, kuid samas ei saa me lihtsalt kahetseda äh, või hukka mõista, peame põhjused äh, paika panema ning peame ka äh, järeldused tegema ning eelkõige tuleb üle vaadata meie suhtumine härra Bolsonarosse, kes äh, tegutseb kuritegelikult, hävitab Keskkonnakaitseametit, hävitab põlisrahvad ning kasutab aina rohkem toksilisi pestitsiide teine probleem on ka majandusmudel, mis ähm, Brasiilia suurettevõtete jaoks toetub eelkõige ekspordile, äh, soja ekspordile eelkõige. kuid äh, meie parempoolne äh, kolleeg ütles, et Mercosur sunnib Bolsonaro't hästi käituma, see on nalja tegemine see Mercosur tähendab, et rohkem etanooli, rohkem suhkrut, rohkem äh, liha äh, eksporditakse Brasiiliast, see tähendab seda, et metsi raiendaks aina rohkem, nii et kallid parempoolsed kolleegid, olge sidusad, olge loogilised, kui see olukord teile ei meeldi, siis äh, olge Mercosuri lepingu vastu. aitäh teile, härra Morell, nüüd annan sõna Edina Totile pooleteiseks minutiks, teil on sõna suur aitäh. oleme näinud, millised äh, traagilised tagajärjed metsapõlengutel on ning äh, eriti puudutab see Amazonase piirkonda, tegemist on traagilise, katastroofilise sündmusega. Euroopa Liit on see, kes peab äh, finants- ja tehnilist abi osutama kõigile neile, kellel seda abi vaja on kui puudutab asi metsade maharaiet, siis äh, peame vaatama kaugemale kaubandusküsimustest. Äh, ma näen heal meelel, et äh, Euroopa Komisjon leiab, et metsade kaitse on prioriteetne. kui loeme komisjoni teatist, siis on oluline seal öeldud sõnad ka ellu viia